istung on jälle avatud. lugupeetud daamid ja härrad, mulle anti teada, et äh, kolmanda valimisvooru ajal oli üks äh, vahejuhtum äh, valimiskasti juures. üks saadik keeldus oma isikut tõendava dokumendi näitamisest. häältelugejad pidasid nõu ja otsustasid ühehäälselt seda häält lugeda mittekehtivaks, nii et äh, palun kõik, äh, kui on vaja näidata oma äh, saadikutõendit, siis palun näidake seda neljanda valimisvooru ajal. ja nüüd jätkame kolmanda valimisvooruga, seitsesada üheksateist häält, antud häält, kehtetuid hääli oli kakskümmend üheksa, kehtivaid antud hääli kuussada üheksakümmend. vajalik äh, absoluutne häälteenamus on kolmsada nelikümmend kuus häält. proua Forenza nelikümmend viis häält. Äh, proua Lambert äh, viiskümmend kolm häält, Rapitella sada üheksakümmend üheksa häält. Laurentsio Rebega nelikümmend neli häält proua Stevens viiskümmend kaheksa häält, härra Tajani kakssada üheksakümmend üks häält. kuna ükski kandidaat absoluutset häälte enamust äh, kokku ei saanud, tuleb ka neljas valimisvoor. kodukorra artikli kuusteist lõike üks kohaselt kandideerivad neljandas valimisvoorus ainult äh, need kaks kandidaati, kes äh, kolmandas valimisvoorus said kõige rohkem hääli. ja äh, tähestiku järjekorras on tegemist härra Pitellaga ja härra Tajaniga. ja nüüd katkestan istungi kuni kella kaheksani ja kell kaheksa algab neljas valimisvoor, aitäh!